kõigepealt äh, härra Leitfriedi raport, äh, mis puudutas ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmete ja täismassi küsimusi. kõigepealt saab sõna kolleeg Jufrida, kes loodetavasti on saalis. proua Jufrida, palun, teil on üheks minutiks kõneaeg. suur tänu, äh, proua juhataja. ma toetasin seda soovitust teisele lugemisele inimeste ohutus äh, on äärmiselt oluline küsimus, äh, olgu nad siis meie maanteedel autojuhid, kaassõitjad või äh, liigelgu nad liikluses jalakäijatena. ja maanteesõidukite maksimaalmõõtmete osas tuleb midagi ära teha, sellepärast et vahepeal on oluliselt muutunud sõidukite disain, nende mõõtmed ja me peame vaatama, milline mõju on nendel uut tüüpi veokitel nii meie infrastruktuurile kui ka heitkoguste määrale. transpordisektoris tehakse ära väga palju kaupade vabaks liikumiseks ja see on üks ju ühendatud Euroopa mm, firmamärkidest ja me peame töötama kõikide parimates huvides suur tänu, kallid kolleegid, palun, kui te lahkute saalist, siis tehke seda kiiresti ja vaikselt, vaikust saali, palun. ja härra Kelly, härra Kellyt ei ole, aga no, siiski härra Kelly on kohal. härra Kelly, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, proua juhataja, vabandust. mul oli väga hea meel toetada seda härra Leichtfriedi raportit ja ma hääletasin nii, nagu meie fraktsioon seda tegi, sest me kõik toetasime seda ettepanekut. see on oluline ettepanek ähm, ja arutelud selle ümber, mis täna hommikul toimusid täiskogus, olid äh, väga meeliköitvad. on äärmiselt oluline, et äh, maanteed oleksid äh, ohutud kõikidele maantee kasutajatele ja see on siin raportis selgelt välja toodud. lisaks sellele peame me keskendume ka sellele, et kuidas äh, ohtusid vähendada ja peamine äh, punkt, kus me saame seda teha, on maanteeliiklust vähendades. praegu on maanteed äh, ülekoormatud ja selle mõjud ei ole mitte ainult ohutusele suured, vaid ka keskkonnale ning eriti raskeveokitele peame rohkem tähelepanu pöörama senisest ja ma arvan, et äh, oleme sillutanud päris hea tee tööks selles valdkonnas edaspidi. suur tänu, proua juhataja. suur tänu, härra Kelly. Läheme edasi ja nüüd härra Lamassuuri raport Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, aga ja kõigepealt saab jällegi sõna proua Tšufrida, kellel on üks minut kõneaega, palun. Äh, suur tänu, proua juhataja tõsiste majandusraskuste, majanduskriisi kontekstis äh, ajal, mil tundub järjest raskem ol-, olevat midagi ära teha, on oluline keskenduda sellele, mis võib mingisuguseid tulemusi tuua. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid on üks selline lahendus, see tagaks investeeringud taristustesse ja näiteks elukestvasse õppesse. Need on kõik valdkonnad, mis äh, on olulised majanduskasvuks. pikaajalised äh, investeeringud on äh, intelligentse majanduskasvu aluseks ja toovad meid sellest majanduskriisist välja. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid võivad olla väga oluliseks rahastamise allikaks äh, või äh, kanaliks äh, rahastamisele kohalike omavalitsuste ja VKE-de kasuks. me ei tohi unustada kogu selle asja eelarve poolt ja mõju eelarvele. me peame mõistma, et investeering, investoritele antakse ka maksusoodustusi. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Maletitš proua Maletitš, palun. suur tänu, proua juhataja. tõukefondid äh, on väga olulised selleks, et tagada investeeringud Euroopasse, eriti olulised on loomulikult erainvesteeringud selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime. Euroopa Liit koos liikmesriikidega on üritanud erinevatel viisidel investoreid äh, kaitsta ja investeeringud võtta kaitsesse. on erinevaid projekte ja programme nüüd ähm, uued invest- pikaajalised investeerimisfondid on ära teeninud kindlasti meie ähm, toetuse nii nagu me toetame ka näiteks tõukefondi ja nii edasi ja me peame ära kasutama kõiki hoobasid äh, selleks äh, et toetada euroopa majanduskasvu ja tänu pikaajalistele investeerimisfondidele õnnestub meil ligi tõmmata kindlasti erainvestoreid ähm, äh, ja kindlasti äh, sellest saab kasu teadus-arendussektor, äh, transpordisektor, taristute sektor üldisemalt ja VKE-d kindlasti ka saavad lisavahendeid. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Mari Jass. Teil on üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja mina hääletasin selle raporti maha sellepärast et siin on täpselt samasugused äh, menetlused sees, mis on viinud äh, praegusele majanduskriisile. üks koma kuus äh, miljardit eurot kulutati, vabandust, triljonit eurot kulutati pankade väljapäästmiseks ei ole mitte midagi tehtud tööpuuduse vähendamiseks, sellest rahast ei ole olnud selleks mitte mingisugust kasu. VKE-d kannatavad jätkuvalt, tavaline inimene kannatab miljardid, miljardid on suunatud programmi riikidesse, aga nende riikide majandused ja võlakoormad on, majanduse olukord on halvenenud ja võlakoorem on suurenenud, eriti Kreekas, kus tööpuuduse määrad ainult kasvavad. ja me peame tagama selle, et investeerimispangad keskenduksid tõesti ainult investeerimisele ja teised pangad hoius, hoiupangad hoiustamisele ja härra Kelly, palun järgmisena. suur tänu, proua juhataja, ka seda raportit ma toetasin. meil oli väga huvitav arutelu selle kohta täiskogus. raportöör Lamas Suur on selle raporti kallal teinud ära suurepärase töö. kui me tahame tulla välja sellest majanduslangusest, siis me peame hakkama investeerima eriti seal, kus on seda kõige rohkem vaja. ma mõtlen siin näiteks baastaristut, ähm, ühistransporti ja energiavõrke. ma olen seda öelnud ka varem. ja nagu täna hommikul öeldi, meie pangad on jälle tööle hakanud. seitsekümmend protsenti inimestest, äh, kes äh, täna laenu taotlevad, sellega saavad ja kui äh, me jätkame taoliste investeeringutega, siis meil õnnestub äh, sellest majanduslangusest välja tulla ja, ja Euroopa on jälle tunnistajaks majanduskasvuseks, majanduskasvule. suur tänu ja härra Boltšak järgmisena, palun. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin äh, komisjonile edu soovida kui me räägime pikaajalistest investeerimisfondidest, see on tõesti väga oluline sellepärast et eh, Euroopal on vaja uut konkurentsivõimelist eh, ju-, eh, majanduskasvu ja loomulikult peame me rakendama ka oma ühtekuuluvuspoliitika. samas tuleb mainida, et majandus on ju oma iseloomult tsükliline ja üsna tihti on nii, et pärast majanduskasvu langeb äh, majanduse kasvu peatumine ja me peaksime õppima minevikus sellest üles ja alla tsüklilisusest ja sellepärast ma nende pikaajaliste investeeringute fondide plaani ka toetan. loomulikult äh, alles paari aasta pärast me näeme, mida see kriis meile on täpselt õpetanud, aga mul on väga hea meel selle üle olla, et äh, Tšehhi minister on seda toetanud. Läheme edasi, järeldusi Järla Tarabella raport ja kõigepealt saab sõna kolleeg Soitova, üks minut palun. ma tänan. mina ei hääletanud lõppresolutsiooni poolt, mille me võtsime vastu härra Tarabella raporti kohta ja miks, ma selgitan teile ma arvan, et me lasime käest võimaluse saata selge sõnum Euroopa Parlamendist välja selle kohta, kuidas meie näeme, eh, kuidas annaks naiste positsioone esindusorganites, poliitilistes organites tugevdada. Euroopa Parlamendi resolutsioonis on jah olemas sätted ja soovitused, mis eh, toetavad aborti mis on muutunud nagu rasestumisvastaste eh, vahendite eh, üheks aspektiks. on vaja kaitsta sündimata elusid ja see, mis kirjas seisab, on mulle vastuvõetamatu. teiseks, parlament rikub ka subsidiaarsuse põhimõtteid, sest nende küsimustega peavad tegelema liikmesriigid. härra Pospišil, palun järgmisena. suur tänu <clears throat> mina hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb naiste ja meeste võrdõiguslikkust Euroopa Liidus, sest tegemist on väga tähtsa poliitilise teemaga. kui me tahame, et meid nähakse inimõiguste kaitsjana siin parlamendis, siis võrdõiguslikkuse teema on selle lahutamatu osa. nelikümmend viis oli artikkel, mille üle lahinguid löödi, nimelt naiste õigus ise määratleda oma, määrata oma äh, seksuaaltervisega seonduvaid küsimusi ja ka katkestada rasedus. ECR tegi muudatusettepanekuid selle kohta, et leiab, et tegemist on subsidiaarse küsimusega, millega peavad tegelema liikmesriigid ise. seda muudatusettepanekut ei toetatud, aga mina hääletasin selle poolt, et artikkel nelikümmend viis jääks sisse, sest naiste õigus reproduktiiv- ja seksuaaltervisele on minu arvates väga tähtis, sama tähtis nagu varasestumisvastased vahendid. jah, abordi teema on väga tähtis ja vastuoluline teema, sellega peab tegelema liikmesriigi tasandil proua Tšufrida. ma tänan jah, mina hääletasin härra Tarapolla suurepärase raporti poolt. see on väga hea raport, siin räägitakse kõikide nende tõkete lammutamisest, mis tuleb maha võtta enne, kui me suudame saavutada tõelise võrdõiguslikkuse naiste ja meeste vahel. paraku reaalsus on praegu teistsugune pensionisfääris, tervishoiusfääris ei ole mehed ja naised võrdsed ja ei <clears throat> toetada ka naisi nende rollis emana, äh, abikaasana, hooldajana. kui me tõesti tahame aidata naisi, siis on vaja investeerida äh, heaolusse ja luua heaoluriik kõikide jaoks. jah, hea on rääkida paindlikkusest ja majanduskasvust, aga inimesed ja nende õigused seisavad ikkagi esiplaanil. ja äh, naised peavad saama ka oma tööd teha, ilma et mingeid tõkkeid nende teel oleks, sellest tõuseb kasu ühiskonnale. härra Lukke. mina hääletasin selle raporti vastu, sest mina leian, et see on väga reetlik äh, abordiõigus kõikidele naistele äh, tagada kui inimõigus inimõigus on õigus elule ja e, keha puutumatusele ja see puudutab ka sündimata lapsi ja tõesti mm, siin ollakse vastuolus selle põhimõttega. ja selline paušaalne abordiõigus on inimõiguste vastu ja Euroopa Parlamendi resolutsioonis on see absoluutselt vastuvõetamatu jah, nüüd üritatakse inimõiguste kattevarjus rikkuda neid inimõigusi ja sellepärast ma hääletasin raporti vastu. nüüd proua Morvai, üks minut. jah, ma tänan. minu koduriigis Ungaris on väga palju surmani väsinud naisi, kes on nii hingeliselt kui ka kehaliselt ära kurnatud mina kohtan neid tihti. see on kohutav, millist koormat peavad nad kandma. Nad peavad lapsed üles kasvatama, haigete pereliikmete eest hoolitsema, vanurite eest hoolitsema ja veel majapidamist üleval pidama. ja peale selle peavad nad ka veel tööl käima ja tõestama, et nad on küll naised, aga samas ka täieõiguslikud töötajad. ja seda tihtipeale väiksema tasu eest, kui meestele makstakse töökohal. ja need osad pälvisid minu toetuse siin dokumendis, ma hääldasin eh, selle poolt, kuna eh, nii on võimalik parandada seda traagilist olukorda, aga kogu resolutsiooni ma toetada ei saa. nimelt öeldakse, et naistel on küll õigus aborti teha, aga ei anta mingit abi eh, raseduse ärahoidmisel proua Gentile. Signora, signora presidente, ho apprezzato e quindi. <clears throat> president. ma hindasin kõrgelt eh, seda raamistikku, mille Mark Tarabella meile koostas, aga arutelu paga paraku on taandunud ideoloogilisele mõttevahetusele. loomulikult meil on vaja tagada, et nende õigusi austataks, kes on raskesse olukorda sattunud, tihtipeale just naised. ja meil on vaja tagada, et me saame üle fundamentalismist, kui me nendest teemadest räägime väga tähtis on, et me toetaksime kodanikuõigusi ja inimõigusi kaitseme naiste elusid inimesed peavad saama nautida oma seksuaalset ilma eelarvamusteta ja kui nad on otsustanud katkestada rasedus, siis selline õigus peab neil ka olema, sest vastasel korral eh, ei taga te neile õigust ka emadusele vabalt otsustada selle üle. on vaja ära toetada seda inimkapitali, mis meil on naiste näol. härra Sihharovski, palun, üks minut. aitäh, proua asepresident, daamid ja härrad, kolleegid. ma ei toetanud seda raportit, kuigi see pidi olema läbimurdeks. aga see läbimurde aspekt äh, on vastuolus lähimuspõhimõttega siin on mitmeid äh, aspekte, mis peaksid siiski jääma liikmesriikide pädevusse, reprodik-, reproduktiiv- äh, ja seksuaaltervis naiste puhul ja nagu ma olen ka varem öelnud, isegi Euroopa Liit ja Euroopa Liidu seadusandlus, äh, sellel on piirid, ärgem seda unustagem. aitäh. aitäh, sõna härra Morganole, palun, üks minut aitäh, proua asepresident. siin oli teatud aspekte, mis ei olnud mulle meele järele, kuid äh, ma hääletasin selle raporti poolt, siin oli mitmeid positiivseidki aspekte, kuid äh, üks äh, aspekt õigusabordil Euroopa tasandil see muutus millekski teistsuguseks me äh, nihutasime selle arutelu fookuse katkestatud inimelule, kui me räägime siin tervisest, reproduktiivtervisest eriti, siis see peaks eelkõige olema siiski liikmesriikide vastutusala. kui äh, see oleks nii olnud, siis ma oleks saanud selle raporti poolt äh, hääletada äh, kuid just eh, see, kuna seal oli nii palju positiivset, kuid seetõttu ma seda ei saanud. Eh, aitäh. Ähm, proua Forenza, see oli täna väga oluline hääletus. väga selge toetus oli härra Tarabella raportile ja see mingis mõttes äh, parandab seda halba mainet, mis parlamendi jäi saatma pärast Estrela raportit. kui vaatame Euroopat, siis me räägime naiste õigustest, naiste enesemääramisõigustest ja selles kontekstis härra Tarabella raport võimaldab inimestel mõista, et äh, kasinusmeetmed on rünnakuks meile kõigile, see ei, ei ole rünnakuks ainult naistele, vaid äh, ka kogu heaoluühiskonna põhimõttele. me peame rääkima võrdsest äh, palgast, naiste tööhõivest, äh, see tööolukord ei ole naiste puhul sugugi kindel praegu. kõnelejad katkestatakse. üks minut. aitäh. eelmisel pühapäeval oli äh, ülemaailmne naistepäev, ähm, mis äh, siiski ei tähenda seda, et äh, väärtustatakse piisavalt naiste õigusi. me näeme, ma, ma tervitan selle Ehm, raporti rõhuasetust, et enam luua töökohti naistele, kui naised ehm, saaksid, saavutaksid parema olukorra tööhõives, siis ehm, oleks meil vähem probleeme näiteks ka inimkaubandusega. veel üks teema, mis on väga oluline ja mida tunnustati ka selles raportis, on laste hoid varajane, varajases eas, laste haridus ja me näeme, et äh, praegu väga paljudes liikmesriikides, kaasa arvatud minu enda liikmesriigis, e-, sellealastest nõuetest kinni ei peeta. nüüd palun härra Džambatski. aitäh. lugupeetud äh, kolleegid, ma ei toetanud seda raportit, äh, sest ma kardan, et need välisfaktorid liialt hakkavad inimeste eraelu, eraelusse sek-, sekkuma peresuhted äh, peaksid olema traditsioonilised, konventsionaalsed, nad ei peaks muutuma. minu äh, koduriigis äh, perekond koosneb mehest ja naisest, räägin siis Bulgaariast, ja mingid välised organisatsioonid või institutsioonid ei tohiks pereelusse sekkuda, keegi ei tohiks otsustada perekonna eest kõik need teemad, mille peaksid otsustama mees ja naine, need peak-, neid peaks langetama traditsioonilisel viisil, nii nagu seda on tehtud sajandeid. härra Kelly, palun. proua asepresident, mina olen äh, meer-, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse pooldaja, mida kiiremini me selle eesmärgini jõuame, seda parem. kuid samas on kahetsusväärne, et äh, oli soovitusi selles äh, Äh, raportis äh, äh, võimaldada aborti kogu Euroopa Liidus ja seetõttu ma olin selle raporti vastu. see on midagi, mida peaks otsustama liikmesriigid. ja tõepoolest, kui tõepoolest, see puudutab eelkõige naisi, mitte niivõrd äh, me-, mehi, kuid kui me juba sellest teemast räägime, siis me peaksime järgmistes aruteludes rääkima tõelistest äh, võrdõiguslikkuse teemadest, mida kiiremini see aset leiab, see arutelu, seda parem. Äh, proua Petja, Peeter, palun aitäh, võrdsed äh, võimalused äh, kõigile on väga oluline, äh, kuid me näeme, et see võrdõiguslikkuse teema tegelikult peale pealkirja selles raportis kuskil eriti ei, ei kajastu. see rap-, raport on Euroopa põhiväärtustega vastuolus, ka lähimuspõhimõttega vastuolus. me näeme, et äh, kindlusetus juriidilises valdkonnas sellega ainult äh, suureneb ning äh, siin ei tunnustata diskrimineerimise algpõhjuseid ühiskonnas. pean ütlema ka seda, et siin ei, selle raporti sisu järgides ei ole kuidagi võimalik võrdõiguslikkust suurendada, see on tegelikult löök demokraatia põhiväärtuste pihta, me ei ole äh, valmis sellise teksti vastuvõtmiseks. nüüd aga räägime äh, härra Messerschmitti raportist, mis puudutab äh, konkurentsipoliitikat Euroopa Liidus. härra Kufrida, palun. ma hääletasin selle raporti poolt tõhusa konkurentsipoliitika viib Euroopa Liidu edule ja see on äh, väga tähtis järgnevate äh, aastate seisukohast, äh, transpordivaldkond, digitaalvaldkond ja peame ära kasutama ka iga äh, digitaalse ühisturu võimalusi. kõik need teemad, mis otsest mõju omavad kodanike igapäevaelule ja siin oleksin nõus äh, raportööriga, et me peaksime oma erinevaid algatusi paremini koordineerima konkurentsipoliitika valguses. nüüd äh, proua Borsanil sõna. suur tänu, proua juhataja konkurentsivõime väidetavalt on Euroopa majanduskasvu aluseks, äh, aga see on meil täiesti praegu reguleerimata, kakskümmend protsenti tarbijatest ütlevad, et nad ei saa näiteks e-kaubanduses osaleda, nad ei saa osta piiriliselt mitte midagi. Äh, seega on e-kaubandus jäänud vähe, kui ma tahan osta kingi Eestis, äh, siis server ütleb mulle lihtsalt, et see ei ole võimalik, teie ei saa osta, prantslased saavad, sakslased saavad kui ma tahan osta midagi muud kusagilt mujalt, äh, näiteks äh, elektroonilise abonomendi, siis ma saan seda kasutada ainult selles riigis, kus ma selle, selle olen soetanud, mitte kusagil mujal. Euroopa äh, kodanikud öö, ei saa kasutada piiriülest mitte mingisuguseid võimalusi ja legaalne ühisturg, seda meil lihtsalt praegu digimaailmas ei ole. suur tänu, härra Marias, järgmisena palun. mis? suur tänu, proua juhataja, konkurentsivõime võib jah luua majanduskasvu ja töökohti, aga praegu Euroopa kasinuskavade juures on see täiesti võimatu. selleks, et konkurentsivõime aga hakkaks midagi tooma ja selleks, et konkurents tekiks, on vaja sotsiaalse tumpingu vastu võidelda, tuleb hukka mõista igasugused eelarvetumpingu poliitikad nagu Junckeri poliitika, LuxLeaks, kõik teavad, mis selle taga oli. tuleb olla väga ettevaatlik ka igasuguste ühinemiste puhul, me ei taha luua oligo-, mm, oligo-, oligarhe, kes äh, panevad kõik hinnad omavahel paika ja äh, lähimuspõhimõttest tuleb ka kinni pidada. ebavõrdne konkurents, äh, siia võib kuuluda ka Euroopa Parlamendi pädevuste tõstmine. mina hääletasin selle raporti vastu, sellepärast et sellest kõigest rääkis see raport soosivalt. proua Maletitš, üks minut, palun kõneaega teil. suur tänu vaba kaubandus ja vaba turumajandus on üks Euroopa Liidu majanduskasvu aluseid, aga sellegipoolest on seadusandlus liikmesriigiti väga erinev ja see on hoopis ühisturgu killustanud. ja üsna tihti on see ohtu seadnud äh, sellesama konkurentsivõime, sellepärast et luuakse monopole. Need monopolid äh, lähevad meile aastas maksma kuskil sada sada kolmkümmend miljardit eurot ehk kolm protsenti ühenduse skp-st. me peame küsima, et kas meie praegune konkurentsipoliitika on siiski piisavalt jõuline, et aidata VKE-sid ja selleks, et luua lojaalse konkurentsi tingimused näiteks teenuste ja kaupade hindade puhul need kujunevad väga erinevalt erinevates liikmesriikides arvestades nende majanduspoliitikaid arvestades nende toetuste või maksupoliitikat on väga oluline kaasajastada riigiabisüsteeme, sellepärast et nad ei oleksid takistuseks konkurentsivõimele, vaid selle hoogustajaks. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Tomašitš suur tänu, proua juhataja, mina toetasin seda kolleeg Messerschmitti, Messerschmitti aastaaruannet ja raportit ja minu meelest on ka konkurentsivõime meie majanduskasvu peamiseks aluseks, see vabastab investeeringud ja aitab hingata Euroopa majandusele, ma tahaksin rõhutada seda, et tõsiasi, et mõned majandused on liberaliseerunud ainult paberil, on ka väga kahjulik. endised riigiettevõtted on tänased erasektori monopolid, viivad hindade dumpinguni ja õõnestab erakonkurentsi ja seega ka ühisturgu ja praegune moodus operandi on meil viinud täiesti absurdsusse olukorda, maksumaksja väidetavalt küll lõikab kasu madalatest hindadest, aga kui me võrdleme nende kohustuslikke sotsiaalmakseid, siis tegelikult ta kaotab igasuguse eelise, mis ta on madalate hindadega saanud. me peaksime ühisturu lõpule ehitama ja niipea kui võimalik, tuleks selleks kõik kõigile ühtsed reeglid kehtestada. härra Shani, järgmisena üheks minutiks palun, sõna on teil. suur tänu, proua president sotsiaaldemokraadina ja variraportöörina hääletasin ma selle raporti poolt mul on hea meel selle üle, et selle raportiga me oleme teinud veel ühe sammu selleks, et kaitsta töökohti ja avalikke teenuseid tugevdada. ei mina ega minu fraktsioon ei saa toetada seda, et ALDE fraktsioon seisab privatiseerimise eest transpordisektoris <clears throat> selles raportis kaheksakümne viies lõige on midagi, mida me ei saa toetada. ja samas peale selle punkti me toetame aruannet, raportit. suur tänu, läheme edasi härra Salve Pidegani raport Euroopa Keskpanga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ASA aruande kohta hääletusselgitused, kõigepealt sõna proua Lopes Bermejo Äh, suur tänu, proua juhataja, mina hääletasin äh, selle Keskpanga aastaaruannet äh, puudutava raporti vastu, sellepärast et minu meelest ei tohiks nende tegusid kaitsta ja me ei peaks neid siin legiteerima Euroopa Parlamendis. keskpanga eesmärk peaks olema riike toetada äh, aidata neil majandused taaskäivitada, olla toetuseks turgudele ja riigi võlakoorma haldamisele ja keskpank peaks olema ka hoiuste kaitseks, aga härra Draghi selle asemel osalt loob uusi finantsmulle ja samas keerab krediidikraanid kinni nende eh, riikide jaoks, kelle valitsused võitlevad tööinimeste ja sotsiaalsete õiguste eest. härra Draghi on võib-olla natukene diskreetsem, kui oli omal ajal härra Trichet, kes nõudis väga jõulisi reforme, reform, aga sellegipoolest see on väga brutaalne täna äh, näitab kojas pilt seda, et enamus äh, eelistavad finantsmaailma siin saalis tavalistele inimestele. härra Luke on lahkunud saalist ja siis saab sõna proua Tšufrida üheks minutiks sellisel juhul. suur tänu, äh, proua juhataja. see raport toob väga selgelt välja need aspektid, mis on äh, kajastanud Keskpanga tegevust äh, algusest peale, me toetame mittekonventsiaalseid rahapoliitilisi vahendeid, mida Keskpank on hakanud kasutama ja äh, mille eesmärgiks on siis hinnastabiilsuse tagamine. hinnastabiilsus muidugi on üks eesmärk, kuid nendest meetmetest ei piisa, meil on vaja struktuurireforme selleks, et investeeringuid hoogustada. ma arvan, et keskpanga juhatuse Äh, istungite protokollide avalikustamine on väga väga oluline samm sellepärast et kodanikud mitte ainult ei ebausalda keskpanka vaid isegi natukene äh, suhtuvad temasse vaenulikult äh, härra äh, marias järgmisena palun suur tänu mina hääletasin vastu sellele keskpanga aastaaruande kohta käivale käiva raporti osas sellepärast et raport rõhutab seda et euroopa keskpank on saanud riigiks riigis ja kreeka puhul see ilmselt tõesti nii on sellepärast et et härra Draghi on rikkunud Kreekas aluslepinguid ja kasutab tegelikult Kreeka rahva osas survepoliitikat. aga ma tahaksin tänada kolleege, kes äh, hääletasid enamuselt minu äh, muudatusettepaneku vastu äh, minu muudatusettepaneku poolt, vabandust, sellega me nõutame seda, et huvide konflikt keskpanga tegevuses äh, leiaks otsa siin Euroopa Keskpank ei saa ju olla osalt troika osa ja samas täita oma rahapoliitilist sõltumatu organi rolli. mis nüüd on siis oluline on? oluline on troika visata ajaloo prügikasti, nii nagu seda on nõudnud kahekümne viiendal jaanuaril Kreeka rahvas ja härra Draghi kägistamispoliitikad ei ole sellega kuhugi jõudnud, meie võitlus jätkub. härra Kelly, palun suur tänu, proua juhataja. mina hääletasin kõikide nende ettepanekute poolt, nii nagu seda tegi minu fraktsioon üldiselt ja ma pidingi sellise sammu astuma, sellepärast et äh, ma istusin samas saalis äh, eelmine täiskogu, kui härra Draghi oma aastaaruannet äh, siin kojas õhtusel kellaajal tutvustas ja meie hääletus peegeldas väga hästi seda arutelu, mis me siis maha pidasime täiskogul. ja raport on minu meelest väga hästi koostatud. ma tervitan kõike seda, mis siin raportis on öeldud, aga ühte pean siiski veel lisama Chatnamis täna üks äh, hobus äh, on traavi ajamisel äh, ja selle nimi muuseas, selle hobuse nimi on kvantitatiivne lõdvendamine ja leevendus ja loodetavasti see hobune võidab ja loodetavasti võidab ka härra Draghi. suur tänu, järgmisena ja viimasena saab sõna härra Boltšak. suur tänu, proua juhataja, loomulikult ma tahaksin, et härra Kelly äh, panus äh, sellele Draghi hobusele äh, kannab vilja ja et hobune võidab, aga kui me räägime Keskpanga aastaaruandest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis ma tahaksin kasutada võimalust ja avaldada toetust Keskpanga aastaaruandele. keskpank on teinud väga ohtliku sammu, aga selle ohtliku sammuga äh, pannud piiri def-, deflatsioonile Euroopas, väga ohtlikule arengule, mis oleks võinud viia väga tõsise allakäiguspiraalini. see oleks pannud terve Euroopa Liidu ja rahapoliitika siin äh, väga suure probleemi ette. me räägime siin äh, küll jah, suurest hulgast rahast, aga sellegipärast ma, sellegipoolest ma arvan, et deflatsiooni risk, millega me olime silmitsi, oli piisavaks põhjuseks Keskpangal reageerida ja Keskpank on ära teeninud meie toetuse, suur tänu. sellega on äh, kõnelejate nimekiri ammendatud ja äh, vastavalt meie kodukorrale